peatatakse ning see jätkub homme hommikul kell üheksa. päevakord on teatavaks tehtud Euroopa Parlamendi kodulehel, sellega on istung peatatud, soovin teile